mina soovisin härra Cohn-Benditi sooviavaldust oma fraktsiooni nimel toetada, meie arvamus on täpselt samasugune, tegemist on väga tundliku ja eh, keerulise teemaga, seega oleks mõistlik saavutada ka parlamendis selle toetuseks suur häälteenamus. mõistlik oleks seega lükata arutelu edasi, et me jõuaksime ka võimalikult ulatuslikule konsensusele. suur tänu, härra Veeber teie räägite ettepaneku vastu. siin viljad valmivad erineva kiirusega ja ma arvan, et see praegune vili on üsna küps. meie sooviksime selle üle juba hääletada ja sellel nädalal ka otsuse vastu võtta. suur tänu. sellisel juhul peame me hääletama kes on roheliste ja sotsiaaldemokraatide ettepaneku poolt? et lükatakse edasi Kallo raport. suur tänu. kes on vastu? seda tuleb kontrollida elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ettepanek on vastu võetud. Kallo raport. seega lükatakse edasi järgmise kuu osaistungjärku. muudatusettepanekuid teisipäevaks ja kolmapäevaks ei ole neljapäev nüüd. Euroopa konservatiivid ja reformistid on soovinud, et inimõiguste demo-, rikkumise demokraatia ja õigusriigi alased arutelud, nende järjekord muudetaks järgmiselt. kõigepealt Zimbabwe, siis Venezuela ja siis Põhja-Korea ettepanek on seda järjekorda muuta. härra Kälenan kõne, kõneleb selle ettepaneku poolt. suur tänu, härra president. tegemist on loodetavasti mitte eriti vastuolulise sooviavaldusega, me soovime seda järjekorda natukene muuta, neljapäeva pärastlõunal inimõiguste arutelul, et Zimbabwe oleks esimene, siis Venezuela ja siis Põhja-Korea me ei soovi ühtegi seda teemat eraldi rõhutada, see oleks lihtsalt tervele reale saadikutele palju mugavam, kui Zimbabwet arutatakse esimesena. suur tänu, hääletame selle ettepaneku üle. aga kõigepealt, kas keegi soovib selle ettepaneku poolt kõneleda, palun? aitäh nii nagu kolleeg juba nimetas, küsimus ei ole mitte selles, et me mõnele päevakorrapunktile suuremat tähelepanu osutaksime, me lihtsalt tahaksime erinevate teemade järjekorda muuta. nii et ma arvan, et see ettepanek võiks olla vastuvõetav. kas keegi soovib selle ettepaneku vastu midagi öelda? palun president, kas ma tohiksin küsida härra Kallaganilt, kas te võiksite meile öelda, miks on liikmetel lihtsam, kui Zimbabwet arutatakse esimesena? ning missuguste liikmete jaoks see just mugavam oleks? see on väga oluline, oluline näitaja, kas te võiksite meile öelda, miks, mis on see konkreetne põhjus selle taga? et te soovite kõigepealt Zimbabwet arutada, sellepärast et teil on niimoodi lihtsam. ja palun, härra Kallen. härra Schultz esitas väga keerulise küsimuse. ma tõesti täpselt ei tea, ma esitan selle ettepaneku oma kolleegi nimel, mult nimelt paluti tõstatada see küsimus. Äh, przystępujemy do... As, as always the best policy is to be honest Äh, nagu alati on kõige õigem alati härra Schulziga aus ja avameelne olla. niisiis, hakkame hääletama, kes on selle ettepaneku poolt, palun näidake käega